kolleegid, kui kõik on valmis, siis peaksime alustama hääletamisega. Some... vabandan, et olete pidanud ootama. So So if everyone is ready, colleagues, it's all, all kui olete valmis, hääletame elektrooniliselt ning hääletame direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning kui olete valmis, alustame. kaasraportöörid on Angelika Mlinar, Teresa Jimenez, Besseril Barrio, enne kui alustame hääletamisega, kontrolliksin, kas kaasraportöörid sooviksid sõna, Theresa, kas soovid? lühidalt, palun. Sí, eh, voy mu muchísimas gracias jah, aitäh. suur tänu. tahtsin tänada kõiki variraportööri koostöö eest. koostöö oli hiilgav muidugi me oleme selles raportis kõik ohvrite poolel ja kõik, eh, mida me sellega teeme, on selleks, et aidata kuriteo ohvreid ja just kuriteo ohvreid. oleme näinud ka liikmesriike, mis ei ole veel asunud rakendama nagu kord ja kohus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raportit, seega puudujääke on, teavet on veel rohkem vaja, on vaja koolitada politseiametnikke ja kohtunikke selleks, et nad saaksid läbi viia äh, ohvrite juhtumite hindamised haavatavad ohvrid, alaealised, soopõhise vägivalla ohvrid, organiseeritud kuritegevuse ohvrid, lisasime need samuti raportisse, kuna esialgses raportis ei olnud hõlmatud nii palju rünnakuid, nüüd oleme hõlmanud ka terror, terroriohvrid üle kogu Euroopa. seega tahaksin tänada variraportööre, fraktsioonide töötajaid ja komisjoni töötajaid, kes on meid Te olete töös väga palju aidanud, suur tänu kõigile, kes meid selles töös aitasid. me teeme seda kõike kuriteoohvrite toetamiseks, et nad ka tunneksid, et nende õigusi kaitstakse, aitäh! aitäh, Theresa, proua Milner, kas soovite sõna lisada? aitäh! peamkomisjoni nimel soovin samuti tänada kõiki variraportööre ning ka libe meeskonna raportööri soovin tänada. tahaksin ka rõhutada, et koostöö oli tõepoolest viljakas ning väga harmooniline. võib-olla seetõttu, et äh, enamasti naised olid need, kes töötasid selle teema kallal selles raportis. see oli erakordne kogemus ja mul on väga hea meel kui me näeksime täna laia konsensust hääletamisel ka seoses sellega, et äh, naisi eraldi tunnustatakse ohvritena, võttes arvesse, et nende kogemus ühiskonnas on teistsugune kui meestel, seega ma loodan, et äh, meie raport leiab laia toetuse. aitäh! From... aitäh FEMI ja libe komisjonide kaasraportööridele ning äh, proua Blinkevitš-Jüte ja Nende nimel juhin, juhatan mina hääletust. alustame muudatusettepanekust seitsekümmend kaheksa, aga enne seda härra Silstra soovib oma nime tagasi võtta seitsmekümne viiendalt muudatusettepanekult. seitsekümmend kaheksa muudatusettepanek, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitsekümmend üheksa, hääletamine algas hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus kaheksakümmend, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletamine algas hääletamine lõppes, vastu võetud. kompromiss kümme, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud. muudatus sada, hääletamine algas. ja lõppes, vastu võetud. muudatus sada üks, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletamine. kõneleja vabandab, kas üksteist jäi vahele, kompromiss üksteist, hääletame kompromissi üksteist. hääletamine algas. üksteist. hääletamine lõppes, vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletamine algas. hääletamine lõppes vastu võetud. muudatus sada neliteist, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus sada kakskümmend neli, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletamine algas. hääletamine lõppes vastu võetud. kas rohelistest ja kuuest on üks hääl liiast? Okay, so we have one colleagues just one. üks hetk, kolleegid. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. That's that's fine. Sorry, colleagues, just a... vabandust, kolleegid, üks tehniline küsimus. muudatus sada kolmkümmend kuus, hääletamine algas. hääletamine on endiselt avatud, sada kolmkümmend kuus, hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletamine algas hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus sada kakskümmend, hääletamine algas. hääletamine lõppes Would you like to take amendment one two zero again? kas hääletame sada kahtekümmet uuesti? muudatus sada kakskümmend, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud kolleegid, äh, vabandan, me peame tegema väikse pausi, tehniline probleem, peame masina uuesti käivitama. siis saate ka oma kaardid tööle. kui teie kaart ei tööta, siis andke käega märku oma häälest. teeme masinale restardi FM-i poolt näitas masin, et üks roheline, üks kuue hääl oli liiast, see oli lihtsalt tehniline, täiesti tehniline, mitte poliitiline avaldus. libel on niigi, nagu te teate, selles mõttes kehv maine, aga praegu oli tõesti tehnilise küsimusega tegu ja see on muidugi ka lõpphääletuse osas väga oluline It's better to do hands. No? <coughs> um, colleagues, if you wish, how long? kolleegid, võib-olla hääletame nii, et annate hoopis käega märku häältest, mitte elektrooniliselt, seega jätkame. muudatus sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see oli vastu võetud, aga vist peame kontrollima seda. kontrollime me ei saa seda praegu kontrollida. palun hääletame seda uuesti, kes poolt, vastu, vastu võetud, selge. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. see on üsna napp tulemus kordame seda hääletust poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vastuväiteid. kas me saame selle vastuvõetuks lugeda või peaksime kontrollima, sellepärast on tegelikult parem kasutada elektroonilist hääletut loeme siis üle, sada viiskümmend kuus loeme üle, kes on poolt, palun tõstke käed, kes on poolt. kakskümmend kaks poolt, kes on vastu? palun hoidke käsi üleval, püüame kiiresti lugeda hoidke käsi üleval. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu. vastu võetud. jätkame sada kakskümmend üks poolt, kes on vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend suuline muudatusettepanek poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, langes ära, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. üks, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, identsed sada kaheksakümmend, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kolm, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, see langes ära, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa kas tahate kontrollida sada üheksakümmend viite? kontrollime sada üheksakümmend viis poolt. elektrooniliselt kontrollida kahjuks ei saa. kontrollime käsi kiiresti, kes on poolt, sada üheksakümmend viis. kontrollime. palun hoidke käsi üleval. kakskümmend kolm poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kuus poolt, langeb ära. kaks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. oleme rütmi kätte saanud, saame jätkata kompromiss kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud kas soovite samas vaimus jätkata, võime kontrollida er elektrooniliselt kaks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, neli, viis poolt, kaks, kolm, üheksa kontrollime hääletamine algas. kaks, kolm, üheksa. hääletamine lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa, poolt seitseteist vastu. kaks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, ma-, vastu võetud. kaks, neli, seitse poolt, langes ära, kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud nüüd kõik teavad, et masin töötab, ei taha enam käsi tõsta, ütleb esimees. kaks, neli koos hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud kaks, neli, kaheksa hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. esimene hääletamine algas lõppes, vastu võetud kaks, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud kolm, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud neli, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud viis, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud kuus, hääletamine algas, lõppes vastu võetud seitse, hääletamine algas. lõppes, vastu võetud. kas saame võtta plokina kaheksast kolmeteistkümnendani, kaheksa kuni kolmteist, hääletamine algas. ei, vastuväide, kaheksas, kaheksa, hääletamine algas hääletamine algas, hääletamine lõppes vastu võetud üheksa, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud kümme, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud üksteist, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud kaksteist, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud kolmteist, hääletamine algas. lõppes vastu võetud, neliteist ja viisteist identsed, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud, kuusteist, seitseteist identsed, hääletamine algas, lõppes, vastu võetud, kaheksateist, üheksateist identsed, hääletamine algas, lõppes, kaheksateist ja üheksateist identsed, hääletamine on endiselt avatud. kordame kaheksateist ja üheksateist kaheksateist ja üheksateist, hääletamine algas. kaheksateist ja üheksateist, hääletamine lõppes, vastu võetud, kakskümmend, hääletamine algas. lõppes, vastu võetud, kakskümmend üks, hääletamine algas. lõppes, vastu võetud, kakskümmend kaks, hääletamine algas. lõppes vastu võetud kakskümmend kolm, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud kakskümmend neli poolt, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud. kakskümmend neli, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss üks, hääletamine algas lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend, suuline muudatusettepanek, hääletamine algas. ja lõppes. aeglasemini palutakse. hästi, püüan teha aeglasemalt kolmkümmend, sellega oleme ühel pool vastu võetud, kolmkümmend üks muudatusettepanek, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kaks, hääletamine algas. kolmkümmend kaks. hääletamine lõppes. vastu võetud jätkame aeglasemalt. isegi masin töötab aeglasemalt. mis masinaga juhtus, küsib esimees. hääletamine lõppes kas kordame kolmekümne kolmandat kolleegid, kolmkümmend kolm uuesti. kolmkümmend kolm, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud, kolmkümmend neli, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletamine algas hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus nelikümmend, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks, hääletamine algas hääletamine lõppes nelikümmend kaks, hääletamine algas. nelikümmend neli, hääletamine algas. nelikümmend neli. hääletamine lõppes, vastu võetud, nelikümmend viis, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud, muudatus nelikümmend seitse, hääletamine algas ja lõppes. vastu võetud. muudatus nelikümmend üheksa, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud. muudatus viiskümmend, hääletamine algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletamine algas ja lõppes vastu võetud. kompromiss viis, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud. muudatus viiskümmend kolm, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud. viiskümmend neli, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud. viiskümmend viis, mulle hääletamine algas ja lõppes. vastu võetud. muudatus viiskümmend kuus, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud, kompromiss kuus, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud, muudatus kuuskümmend viis, hääletamine algas. ja lõppes vastu võetud kuuskümmend üheksa, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kuus ja seitsekümmend üks on identsed, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kolm, hääletamine algas hääletamine lõppes, vastu võetud. muudatus seitsekümmend neli, hääletamine algas. ja lõppes. vastu võetud, muudatus seitsekümmend viis, hääletamine algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud muudatus seitsekümmend kuus, hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. muudatus seitsekümmend seitse. hääletamine algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. kolleegid, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletamine algas kas kõik on hääletanud? vastu võetud nelikümmend kaks poolt, neli vastu, kaks erapooletut. palju õnne mõlemale raportöörile. tõmmist ja libest. Thank you, colleagues, for your patience and sorry for the problem. suur tänu, kolleegid, kannatuse eest ja vabandust, et see nii kaua aega võttis